Good afternoon. tere päevast. head kolleegid, võtke palun istet, et saaksime koosolekuga alustada. Hi. It's like this? Yeah. Good afternoon to everybody. tere päevast kõigile ja kõnelen ise portugali keeles edasi. Boa tarde a todos, bem-vindos a todos. veel kord tere päevast kõigile, tere tulemast meie koosolekule. mina olen praegu siis see, kes ajutiselt juhatab meie istungit seni, kuni me oleme ära valinud komisjoni uue esimehe ning need, kes on ühtaegu nii vana kui uue komisjoni liikmed nagu mina, on just inimesed, kelle hulgast on mõistlik valida ajutine istungi juhataja. meie istungi eesmärk on valida komisjoni juhatus ehk siis esimees ja aseesimehed vastavalt parlamendi kodukorrale. punkt üks, esimehe valimine. uurisin asja ning kvoorum on meil olemas ning nüüd tahaksin kuulda, kes on kandidaadid, kes kandideerib? Patrick Lirik, hilja kuuest annan sõna. suur tänu, proua juhataja. meie fraktsioon esitab Toomas Hendeli kandidatuuri esimehe kohale Toomas Hendel oli väga aktiivne tööhõive ja sotsiaalkomisjonis viimase parlamendi ajal oli koordinaator meie fraktsioonilt ning on, äh, omab märkimisväärset kogemust oma tööst Saksamaal ametiühingute süsteemist. on mitme raporti autor varasemas parlamendis äh, samadel teemadel. aitäh! Brigada, Patrick Liarik. aitäh, Patrick. nüüd küsin kandidaadilt, kas ta on nõus tema esitamisega kandidaat, kandidaadiks. jah, olen nõus. seega saan kinnitada, et kõigepealt on meil kandidaat, kandidaat on komisjoni nimekirjas, komisjoni liige ning nüüd siis majandushuvide deklaratsioon olete selle esitanud? jah. teisi kandidaate esitatud ei ole esimehe kohale. seega saame valida heakskiidumenetlusega, kuna kandidaate on ainult üks großer Kreis. Liebe Kollegen. head kolleegid. kõigepealt tänan teid väga selle usalduse eest, et usaldate mind komisjoni juhtima. hiljem räägin paar sõna komisjoni tulevasest tööst, aga kõigepealt teatan, et tahaksin kõigist fraktsioonidest meie komisjoni liikmetega töötada koos avatuse ning usalduse, läbipaistvuse vaimus. meie ees seisavad märkimisväärsed väljakutsed Euroopa ühendamiseks, Euroopas solidaarsuse tagamiseks ning omalt poolt teen kõik selleks, et leida Euroopa inimestele kõige paremad võimalikud lahendused nüüd edasi komisjoni asutamise järgnevate sammudega. valida tuleb meil aseesimehed. kokku on neid neli. ning küsin nüüd siis, kes on, keda esitatakse kandidaadiks esimese aseesimehe kohale proua Rodriguez'el on ettepanek, palun. tere pärastlõunast. olen Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ning meie fraktsioon soovib esitada esimese aseesimehe kohale järgneva kandidaadi Marita Ozarkov Ulvskog. Marita Ulvskog, ma loodan, et ma enam-vähem õigesti seda nime hääldan. Marita Ulvskog. kas Marita Ulvskog on nõus tema esitamisega kandidaadiks? mikrofon palun. mikrofon. jah, olen nõus kandideerima ning minu nimi õiges häälduses on Ulf Skog. ma pean seda veel harjutama, aga parlamendi mandaadi lõpuks tõenäoliselt tuleb see mul juba paremini välja. kas on veel ettepanekuid? ei ole. see tähendab et kandidaat on nõus, majandushuvide deklaratsioon on esitatud, seega saame minna valimise juurde. kes on poolt, palun andke käega märku. hüva, siis saan Maritat õnnitleda ning paluda ta siia presiidiumi laua taha Dann kommen wir zur Wahl. nüüd teise aseesimehe valimine ning sõna saab Eduard Kukan. suur tänu, härra esimees. EPP Rahvapartei poolt esitan kandidaadiks proua Jaslovetska ehk siis meie komisjoni teise asjamissimihe kohale. eelmise parlamendi ametiaja jooksul tegeles proua Jaslovetska väga oluliste teemadega ja ma arvan, et ta on igati pädev sellele ametikohale kandideerima, aitäh! tänan, Danuta Jaslovetska. on päri teda paraku meie hulgas ei ole, aga fraktsioonist antakse märku, et ta on nõus enda kandidatuuri esitamisega. kas on teisi ettepanekuid? ma ei näe, et oleks. seega on Danuta Jazlovetska valitud heakskiidumenetluses ning oleme seega jõudnud kolmanda aseesimehe valimise juurde. siin on mul taaskord eh, nimega tõenäolise nime hääldusega probleem. Yana Toom on eh, see, kes esitab kandidaadi, palun. Thank you, on behalf of uh, suur tänu, ALDE fraktsiooni nimel esitan äh, kolmanda aseesimehe kandidaadiks proua Ulna Törnäsi. ka tema kahjuks ei ole täna siin meie hulgas, aga mul on tema kirjalik nõusolek selle kohta, et ta on kandidaadi esitamisega nõus ja kandideerib sellele kohale, aitäh! majandushuvide deklaratsioon on nõuetekohaselt esitatud, väga kena. kas on veel ettepanekuid? ei ole, seega läheme valimise juurde kes on päri nimetatud isiku valimisega, palun käega märku anda. vastuhääli ei ole, seega on Ulla Türnes valitud kolmandaks aseesimeheks ja teda ennast ei ole ka kohal. tänan kõiki, nüüd neljanda aseesimehe valimine. Maria Joa Rodriguez saab sõna kandidaadi esitamiseks, palun. suur tänu, neljanda aseesimehe kohale esitame oma fraktsiooni poolt Agnes Jongeriuse, ta on siin minu juures kohe Agnes Jongeerius. sooviksin rõhutada seda, et meie kandidaat oli esimene aseesimees. ta on Europarlamendis väga suurte kogemustega ja meil on väga hea meel esitada väga tugev kandidaat, kellel on väga pikaajalised kogemused just ametiühingu töös. nii et et äh, meil on väga hea meeskond, kes annab oma panuse sellele komisjonile. kandidaadi nõusolek on olemas, majandushuvide deklaratsioon on esitatud, siis palun näidata oma, vabandust, kõigepealt, kas on teisi kandidaate esitada? ei ole. ning saame alustada valimisega ja seega on meie komisjoni asutamiseks vajalikud sammud läbi saanud ja nüüd paar sõna meie komisjoni töö kohta. ma olen uus esimees, olen küll siin komisjonis juba viis aastat töötanud, aga teie poolt siin presiidiumi laua taga, tuleb mul töösse sisse elada, enne kui me oma tööga alustame. lubage, et ma paari sõnaga räägin oma mõtetest komisjoni tööga seoses. meie komisjoni ees seisavad praegu märkimisväärsed väljakutsed, sest tööpuudus on meil Euroopas väga kõrge. praegu on see natuke langenud aga, aga kümme koma neli protsenti on siiski niisugune väljakutse, millega me kindlasti peame tegelema väga suur on noorte tööpuudus ning tõenäoliselt oma esimesed istungid pühendamegi just noorte tööpuuduse küsimustele. paljudes piirkondades ning mitmes liikmesriigis on noorte tööpuudus peaaegu viiskümmend protsenti või mõnel juhul isegi vii-, üle viiekümne protsendi. see on üks suurimaid väljakutseid tuleviku, tulevikuks Euroopa Liidule lisaks on märkimisväärselt kasvanud töökohtade arv, mis ei ole kindlad töökohad ning millest vaevalt saab ära elada. meil ei ole väga põhjalikku statistikat, aga aga umbes kakssada viiskümmend miljonit võiks olla neid inimesi, kellel on niisugused töökohad, mis ei taga äraelamist või on ebakindlad. see on samuti küsimus, mis on Euroopa tuleviku seisukohast äärmiselt oluline viimasel parlamendiperioodil tegelesime töötajate õigustega. et meil on väga erinevaid töötajate õigusi, näiteks ütleme seo-, seoses osaajaga töötamisega, hooajatöötajatega, püsilepingutega töötajatega, ühekordsete lepingutega töötajatega ning need on küsimused, mis peaks, peaksid olema meie tähelepanu keskmes, sest põhimõte sama töö eest sama tasu peaks olema asi, mis on meile kõigile südamelähedane. meie parlamendi töö alguses tuleb meil jätkata tööd sellega, mis nende toimikutega, mis jäid üle seitsmendast parlamendist. kõigepealt peame need küsimused läbi arutama missuguseid, missuguste teemadega me jätkame nende teemade hulgast, millega eelmise parlamendi ajal valmis ei jõutud, näiteks ütleme raportid seoses meremeestega ning kolmepoolse sotsiaal- tippkohtumisega majanduskasvu ja tööhõive küsimuses ning samuti seisab meil ees rahvusvahelise mere merendusorganisatsiooni konventsiooni ratifitseerimine. siis kaks tuhat viisteist eh, eelarve küsimused, Euroopa semestri küsimused, samuti rasedate turvalisus ja õigused töökohal ning eh, lisaks ka lennujaamadega seotud teema mis samuti seitsmenda parlamendi ajast üleval on. ning äh, raportöörid ja varsti ka uued raportöörid peaksid saama meilt äh, suunised selleks, et töö saaks alata. meie komisjoni koordinaatorid, kes fraktsioonides praegu on nimetatud, võtame varsti kokku, konkreetset aega hetkel öelda ei oska aga koordinaatorid nimetavad siis raportöörid rea raportite jaoks selleks, et me saaksime alustada uue parlamendi ajal oma tööga. see puudutab Eurest, puudutab parandatud koostööd äh, mitteametliku töötamise tõkestamiseks Euroopas ning äh, tervishoiu ja ohutusnõuete parandamiseks töökohal. alustame oma tööd Itaalia eesistumise ajal ning äh, ootan huviga koostööd Itaalia eesistujaga, sest äh, noorte tööpuudus on Itaalias, nagu ma nende delegatsioonilt kuulnud olen, väga kõrge. ning Itaalia eesistumise ajal tegeleme rahaliidu ning Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia raames noorte tööpuuduse küsimustega ning järgmisel komisjoni istungil on meil juba võimalus nii-öelda härjal sarvist haarata, sest äh, meil tuleb külla härra Poleti, Itaalia tööhõiveminister, ning me saame siis selge pildi sellest, mida Itaalia, mille poole Itaalia eesistuja püüdleb järgneva kuue kuu jooksul, see on väga hea algus meie töö, tööle, et, et me saame tõesti kohe asja juurde minna. ning kuuleme es-, esmasest allikast Itaalia kavatsuste kohta. meie töökava on asi, mis tuleb koostada võimalikult pea ma ei tea, kas me nüüd enne suvevaheaega sellega valmis jõuame, tõenäoliselt mitte, aga siis kindlasti septembri alguses teeme seda. paneme endale töökava kokku eh, läbi koordinaatorite, kui need valitakse, saadame selle laiali ning siis arutame seda komisjonist. nii palju minu poolt. nüüd jääb mul veel märkida, et peame järgnevateks kuudeks kaks tuhat neliteist oma istungite kava paika panema teie dokumentide hulgas on sekretäriaadi poolt koostatud dokument. järgmine istung toimub kahekümne teisel juulil Brüsselis kella kolmest kella kuueni, nii on vähemalt minu ajakavas kirjas. ma loodan, et siin muudatusi ei ole. et kella kolmest kella poole seitsmeni siiski kas on praegu kellelgi märkusi, ei ole, siis tänan kõiki kolleege ning soovi, soovin edukat asutamismenetluste jätkumist fraktsioonidele. praeguseks on istung lõppenud, jätkame istungiga kahekümne teisel juulil. okei okay..